võin teile esimehe teadaannete hulgas öelda, et, et filmitakse, oleme internetis ja kui teil midagi ei ole selle vastu, siis läheme edasi ja teadaannetega päevakorras number, punkt number kaks põhiõiguste konventsiooni läbirääkimistega seoses on meil teadaanne seitsmeteistkümnenda novembri seitsmeteistkümnendal detsembril toimub äh, koos libekomisjoniga kohtumine ja see on konfident-, konfidentsiaalne, toimub äh, kohtumine koos nõukogu läbirääkijatega, siis COSAC äh, äh, Kosaki esindajatega toimub seitsmeteistkümnendal detsembril kell kuusteist arvamuste vahetus ja teil on siis ka dokumendid äh, selle kohta, ülevaade praegusest olukorrast. ja läheme siis edasi päevakorraga, päevakorrapunkt number kolm, koosoleku protokolli kinnitamine, viienda septembri kohtumine kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, protokollid on teile kätte jagatud, keegi ei ole midagi, mingeid vastuväiteid esitanud, seetõttu võtame vastu eelmise koosoleku protokolli ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde äh, räägime Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuse põhikirjadest ja rahastamisest, äh, kus raportööriks on proua Tšernaku ja siis äh, räägime ka finantsmääruse muutmisest seoses Euroopa tasandi erakond, erakondadega. ja selle puhul on raportööriks härra Enrico Guerrero Salom, räägime nendest kahest päevakorrapunktist siis ühiselt ja kõigepealt on raportööriks esimese punkti, punkti puhul proua Tšernaku ja dokumendid on kättesaadavad inglise keeles. nagu te teate, Jüri tahtis siin kehtestada eeskirja viiskümmend ja esimeste konverentsil jõuti kokkuleppele selles küsimuses, kuid see ettepanek ka võeti tagasi kuid äh, nõustusime, et äh, vastuvõtmisega venitame üheksateistkümnenda veebruarini ja proua Tšanaku on nõus sellega, et äh, heakskiitmise lükkame edasi üheksateistkümnenda veebruarini. see tähendab seda, et meil on piisavalt aega sellega tegeleda ja proua Tšenakule teeb meile siis ettevaate oma raportist. suur tänu! Teil on õigus kui te oma sissejuhatavas äh, sõnavõtus ütlesite, et äh, Jüri tahab äh, esitada arvamust ja selle tulemusena raporti vastuvõtmine nihkub edasi ja, ja vahepealse aja jooksul saame dokumendi tõlkida ka kõikidesse keeltesse. Euroopa tasandi erakondade areng on oluline selleks, et soodustada demokraatlikku elu Euroopa Liidus, suurem osa põhiseadustest räägivad äh, erakondade rollist demokraatlikus elus ja kehtestatakse ka eeskirjad, mis äh, sellekohased eeskirjad, selle eesmärgiks on meie töö eesmärgiks on lihtsustada Euroopa tasandi erakondade tööd ja samuti ka kanda hoolt Euroopa kodanike huvide eest ning äh, kanda hoolt ka selle eest, et kodanikke kaasatakse erakondade tegevusse. selle üldiseks eesmärgiks on kodanike osaluse suurendamine üldisemalt Euroopa Liidus. komisjoni aseesi-, asepresidendi härra Šefčovitši äh, ettepanek oli meile meeltmööda. ta tegi oma ettepaneku pärast seda, kui meie võtsime vastu raporti kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, mille puhul mina olin raportööriks äh, ja äh, praeguse arenguga, praeguse raportiga ei taha me Euroopa erakondadele rohkem vahendeid, aga me tahame, et meil oleks Euroopa statuut mis muudaks võimalikuks erakondade jaoks kehtestada oma õiguslik isik, juriidiline isik äh, nii, et see oleks nende rolliga paremini kooskõlas, ei oleks tegemist mitte ainult vabaühenduse äh, laadse äh, organisatsiooniga. kolleegid on esitanud terve rea muudatusettepanekuid ja muudatusettepanekud äh, meie aseesimehelt äh, erakonna, Euroopa tasandi erakonnaks saamise kriteeriumid tuleb esindada ühte neljandikku liikmesriikidest äh, ehk siis seitset riiki ja esindatud peavad olema parlamendi äh, osalusega äh, erakonnad nendes liikmesriikides. Äh, ja piirkondlikud erakonnad mm, võivad osaleda Euroopa tasandi erakonnas sellisel juhul, kui tege-, kui neil on seadusandlikud pädevused, paljudes liikmesriikides ei ole kohalikel või piirkondlikel omavalitsustel seadusandlikke pädevusi. Euroopa tasandi erakonnad peavad esindama Euroopa demokraatlikku protsessi äh, ning äh, nad ju oma töös peavad juhinduma nad äh, Euroopa Liidu demokraatia põhimõtetest. Nad peavad saama nimetada vähemalt ühe Euroopa Parlamendi liikme ja mis puudutab äh, valimisnimekirja Euroopa tasandi erakondade puhul, äh, siis minu ettepanek oleks äh, tagada või pöörata piisavalt tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele. Euroopa Parlament kontrollib igal aastal Euroopa tasandi erakondade kriteeriumite täitmist ja poliitilisi alustalasid. seda eeldusel, et on olemas vastavad andmed. kõik äh, isikud saavad ja, ja samas ja samuti juriidilised isikud saavad äh, alati erakonna staatust küsimärgi alla seada. ja minu ettepanek oleks, et kontrollimise eest peaks vastutama äh, meie komisjon või mõni teine äh, komisjon, äh, kes tegeleb põhiseaduslike küsimustega. kui on esitatud taotlus, siis kahe kuu jooksul pärast taotluse esitamist peab parlament esitama oma arvamuse ning võib korraldada selle teema kohta ka kuulumisi. Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused saavad oma juriidilise staatuse ja seda tunnustatakse. ja üheksakümmend protsenti nende rahastamisvahenditest sõltuvalt liikmesriikide, äh, sõltuvalt Euroopa Parlamendi liikmete arvust. ja Euroopa tasandi erakonnad saavad osaleda rahvahääletustel, äh, aga ainult sellisel juhul, kui küsimused puudutavad Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu toimimist ja loomulikult kõikide Euroopa tasandi erakondade puhul võib olla igalühel ainult äh, üks sihtasutus äh, ja erakonnad saavad ka toetada äh, liikmesriikide erakondade individuaalseid kampaaniaid, kui need, see, need kampaaniad on otseselt seotud Euroopa tasandi poliitikaga. see komisjoni ettepanek, millega me nüüd oleme tutvunud, sai alguse meie algatusel, me oleme sellega juba tegelenud. ja ma arvan, et see on oluline kohe otseselt ka Euroopa kodanike jaoks, see aitab meile luua raamistiku, mis tagab parema demokraatliku legitiimsuse samuti annab see tugevama legitiimsuse sihtasutustele, mis on juba Euroopa Parlamendi tööga seotud. ja samuti äh, muudatustega Euroopa tasandi erakonnad, kui nende demokraatlik olemus seatakse küsimärgi alla, peavad alluma Euroopa Parlamendi kontrollile, kes äh, sellisel juhul saab teostada järelevalvet nende demokraatlike põhimõtete üle. oluline on minu meelest see, et äh, saavutatakse poliitiliste kogudena tugevam kaal ja sellised erakonnad saavad toimida kõik liikmesriigi piires, kuid neid hõlmaks Euroopa tasandi statuut, mille kohta on teinud ettepaneku komisjon. ja ma arvan, et praeguse algatusega püüame me üldsusele näidata, et demokraatlik süsteem on meie jaoks oluline, meie jaoks on olulised sidemed Euroopa kodanikega ja seetõttu on tehtud terve rida algatusi. kõik meie komisjoni, meie põhiseaduse komisjoni äh, algatusel kogu süsteem muutub nähtavamaks, kodanikud teavad, kes teeb mida, miks, on ka teabe saamiseks oma kindlad teadaolevad kanalid, nii et komisjoni ettepaneku ja ka minu raportiga püüame seda saavutada, samas ei taha me mingisuguseid täiendavaid rahalisi vahendeid me oleme juba kuulnud kuulujutte, et parlament ja komisjon soovivad rahasid juurde, keegi ei taha rohkem raha, keegi ei taha uusi vahendeid, me tahame lihtsalt demokraatlikku, demokraatia puudujääki kõrvaldada, mis on meie kohus. Guerrero di intervenire eh, sulla parte suur tänu järgmisena, härra Guerrero. teise punkti asjus. päevakorrapunkt viis siis. ancora in attesa credo e penso che sarà inviato alla commissione bilancio. me endiselt vist ootame alles komisjoni dokumenti ning kõigepealt see eeldatavasti saadetakse eelarvekomisjoni, aga kuna härra Guerreiro on ikkagi raporti juba valmis kirjutanud, siis saab ta seda meile ka nüüd tutvustada. aitäh, härra esimees nagu teie ja härra proua Janaku äh, täiesti õigesti ütlesite, siis see uus äh, põhikiri, mis loob äh, finant-, rahastamise raamistiku Euroopa tasandi erakondadele, on oluline algatus, mis tuleneb Euroopa Parlamendi Parlamendist ja proua Giannaku käesoleva mandaadi ajal vastu võetud raportist. kõigepealt paar sissejuhatavat sõna. tahaksin rõhutada selle määruse tähtsust. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis kümme ning põhiõiguste harta artiklis kaksteist on öeldud väga selgelt et Euroopa erakonnad või on, aitavad kaasa poliitiliste vaadete kujundamisele ning väljendavad Euroopa Liidu kodanike poliitilist tahet, seega nad on lahutamatu osa Euroopa Liidust endast. Euroopa Liidu erakonnad on institutsioonid, mis on saanud alguse eraalgatustest, aga nende funktsioon avalikus sektoris on väga oluline, ühelt poolt põhinevad nad kodanikuühiskonnal, ühiskonnal endal ning meie kodanike tegevusel, teisalt aga mängivad nad kriitilist rolli meie institutsioonide töös. ja just selle institutsionaalse funktsiooni tõttu tuleb neid kaitsta spetsiifilise määrusega, eraldi rahastamissüsteemiga pidades silmas ka nende kohustusi, mis on seotud nende poliitilise rolliga. rahastamine, millest me siin räägime, ei ole ainuke. on olemas ka riiklikke rahastamissüsteeme, kus on võimaldatud ainult avaliku sektori poolne rahastamine. teisalt on riiklikke süsteeme, kus on lubatud ka erasektori poolne rahastamine. aga see, et avaliku sektori poolne rahastamine on üldse olemas, näitab seda, et mingisugust diskrimineerivat lähenemist siin ei ole. erakonnad, mis on avalikkusele vähem atraktiivsed, ei peaks kehva määrustiku tõttu kannatama, määrustik peab olema tasakaalustatud et oleks võimalik ka halvimal juhul võidelda korruptsiooni vastu. see tähendab seda, et erakondade poliitiline roll peab olema selline, et nad saaksid toimida ilma mingisuguse kõrval- või moonutatud tegevuseta. kui nüüd vaadata komisjoni ettepanekut ja võtta arvesse proua Giannakou raportit rahastamise struktuuri kohta, siis see lähenemine on õige. minu ettepanek, nagu härra esimees juba ütles, keskendub kahele aspektile. esiteks, meil ei ole veel komisjonipoolset teksti see jõuab meieni paari päeva jooksul, aga üldine pilt komisjoni ettepanekust on meil olemas, seega me saame tegutseda, teha näo, et komisjon on juba oma dokumendi meile saatnud ja me saame välja kujundada oma esialgse seisukoha. samas ei tea me veel, milline komisjon saab olema juhtkomisjon, milline aga koostab ainult arvamuse. kui mõelda, et eelarvekomisjon on juhtivkomisjon ja AFCO saadab ainult oma arvamuse, siis tõsiasi on ikkagi see, et mõlemad komisjonid on võrdselt kaasatud. AFCO ja eelarvekomisjon peavad selle raporti kallal üheskoos, koos libekomisjoniga töötama kui võrdselt vastutavad komisjonid. AFCO on juba avaldanud soovi tihedamaks koostööks kui tavaliselt teiste komisjonidega koos töötades. niisiis, ma olen valmis töötama koos ükskõik kellega, kes, kelle kohustus on libekomisjonis selle raporti koostamine. meie koostöö võib anda oma panuse rõhustama, rõhutamaks selle määrustiku puudujääke üks nendest as olulistest aspektidest on sidususe loomine Euroopa õigustiku ning liikmesriikide erakondade rahastamise õigustiku vahel. siin on kolm erinevat õiguslikku alust, mis tuleb omavahel siduda, see tähendab seda, et seda raportit peame me koostama väga tähelepanelikult, vältimaks tulevasi õigusalaseid probleeme. aga vastuseks nüüd ka proua Janaku poolt öeldule, siis mis puudutab uut finantsmäärust, siis minu arvates mingisuguseid ähm, eraldi uusi rahasummasid siin ei soovita, uut raha me seega ei soovi, me lihtsalt soovime muuta erakondade rahastamise formaati määruse muutmisega ei käi kaasas mingisugune liha, lisarahastamine. määruse muutmine tähendab seda, et Euroopa erakondade rahastamine ise peab muutuma ning seda peab, peavad peegeldama ka üldised Euroopa Liidu finantsreeglid. komisjon kirjutab oma ettepanekusse sisse uue peatüki, mis puudutab eraldi poliitilisi sihtasutusi ja erakondi. proua Tšanaku raport juba ütleb, et meil on vaja eraldi tegeleda ka sellega, kuidas rahastatakse erakondi ja sihtasutusi eelmistel meie komisjoni koosolekutel oleme me alati rõhutanud, et erakondade jaoks on vaja kehtestada selgemad reeglid. erakonnad ise on alati soovinud selgemat põhikirja ning korrektset rahastamise alust. ma arvan, et üldiselt nii finantsmäärus kui ka see statuut toovad ka selle eesmärgi välja. Janaku raport soovib muuta rahastamissüsteemi, nii et grantide asemel oleks eraldi toetused, komisjon on sellele ka reageerinud, aga siin on erinevus selles, kuidas rahastatakse erakondi ning kuidas rahastatakse sihtasutusi. erakondade ja sihtasutuste eesmärkidel, eesmärgid on ju ka erinevad, sedagi tuleb meeles pidada, aga tuleb silmas pidada ka seda, et sageli demokraatlikus protsessis poliitilised sihtasutused ja erakonnad jagavad äh, poliitilisi eesmärke. niisiis, kui me hakkame väga rangelt siin vahet tegema erakondade ja poliitiliste sihtasutuste vahel, kui me räägime nende rahastamisest, siis me peame olema väga kindlad, mis asi üldse erakond ja sihtasutus on millised on nende erinevused ja sarnasused, need tuleb lõplikult paika panna selles määruses. me lihtsalt ei tohiks äh, kopeerida samad teksti erinevatele grupeeringutele, mille eesmärgid on samad. Euroopa erakondadel on siin kirja pandud ka kohustus Euroopa Liidu ees, et nad peavad järgima Euroopa Liidu eeskirju, näiteks äh, puudutab see läbipaistvust, äh, sisedemokraatiat ja diskrimineerimise vastast võitlust. Need on üldised põhimõtted, aga nad peavad vastama ka rahastamisreeglitele. see on seotud rahastamise läbipaistvusega nad peavad oma fonde haldama korrektselt vastavalt Euroopa reeglitele ning nende aruandlus peab olema korras. me peame looma sideme selle vahel, kuidas fonde kulutatakse ning mis eesmärkidel raha eraldatakse. me ei tohi ju luua takistusi erakondade tegevusele läbi liigse bürokraatia. nüüd see eraldi küsimus, mis on seotud finantsmäärusega. raportöörina tunnistan ma tõesti, et finantsmääruses peaks olema eraldi peatükk, mis keskenduks annetustele Euroopa erakondadele. minu arvates Euroopa Liidu finantsmäärustikus on eraldi peatükk poliitiliste erakondade kohta. Neile on antud eraldi staatus öeldakse, et nende, neil on mängida institutsionaalne roll Euroopa Liidus. minu arvates on positiivne, et siin dokumendis mainitakse ka eraldi instrumente, näiteks iga-aastase programmipõhine rahastamine ja rahastamine peab olema seotud ka sellega, kuidas erakonnad on saavutanud oma tööprogrammis püstitatud eesmärke. samuti mainitakse siin erakondade jaoks e, era-, erakondade eelarvereserve, mis kantakse ühest aastast järgmisesse üle siin on teatud piirmäär nende kulutavate rahade puhul, mida siis saaks üle kanda järgmisesse aastasse. samuti on oluline tunnistada, et olulised on ka järelkontrollid mis siis tõendaks, et Euroopa erakonnad on käitunud eeskujulikult. side Euroopa erakondade ja kodanikkonna vahel tuleb samuti tagada. kui nende sellealast toimimist äh, pärsitakse, siis liigume me vales suunas asjad on halvad siis, kui kodanikud arvavad, et rahasid kulutatakse valesti või mitte selle eesmärgi saavutamiseks, milleks nad algselt eraldati. seetõttu soovime me tugevamaid järelkontrolle ning ka karistusi ebasobiliku raha kasutamise puhul. veel üks asi, mida meie siin komisjonis peaksime arvesse võtma on asjaolu, et ettepanekus ei eraldata mingisugust, ettepaneku kohaselt ei eraldata mingisugust uu-, lisaraha valimiskampaaniate jaoks. me peame arvesse võtma seda, et Euroopa erakondade poliitiline tegevus hoogustub aasta ennem Euroopa Parlamendi valimisi. kui selleks valimisperioodiks eraldi raha ei eraldata, siis kannatab ka valimiskampaania. niisiis, aasta ennem valimisi peaks vististi Euroopa erakondade rahastamist suurendama. hakkangi lõpetama kui te mäletate nüüd komisjoni mitteametlikku ettepanekut, siis seal on välja toodud terve rida punkte, mida on muudetud äh, rahastamise valdkonnas. tahaksin mõningad nendest aspektidest välja tuua lõpetuseks. mina selle arvamuse koostajana usun, et iga-aastane rahastamine tuleks kaotada. me peaksime leidma mingisuguse muu rahastamise viisi. sest sellist rahastamismoodust ei kasutata mitte üheski liikmesriigis. ma arvan, et erakondade rahastamine peaks olema otseste tehtud kulutuste põhine, mitte paika pandud selle põhjal, millised on selle era, nende erakondade tulevikuplaanid me teeme ettepaneku kehtestada selged abikõlbulikkuse kriteeriumid erakondadele. ja need peaks olema ka seotud äh, Euroopa Liidu tasandil parteide liikmelisusega, siis äh, olulised on ka reeglid äh, kasutamata raha äh, järgmisesse aastasse ülekandmiseks, nagu proua Janaku arvan ka mina, et kaasrahastamise määra tuleks vähendada, sest siis saavad ka mannetumad erakonnad paindlikumalt ja iseseisvamalt tegutseda ja lõpetuseks. rangemate karistuste plaan. ja Kontrollikoja ja Olafi kontrollialane tegevus. meie arvates on see positiivne, aga me arvame, et ka Euroopa Parlamendil peaks oma roll olema mängida, kui me räägime siin erakondade Euroopa erakondade kontrollist. lihtsalt tagamaks, et nad täidavad Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, oluline pole see, mida nad arvavad Euroopa Liidust kui poliitilisest liidust või poliitilisest protsessist, arvaku mida tahas, tahes, peaasi, et nad täidavad erakonna reegleid, isegi kui nad soovivad Euroopa Liidu kaotamist. aga kui meil on tegemist erakonnaga, mis ei vasta demokraatlike aluspõhimõtetele, siis siis, nagu proua Tšernaku ütles, me peaksime tähtsustama mittediskrimineerimist, näiteks soopõhist diskrimineerimist. ja kokkuvõtteks. meil on vaja selgust selle kohta milline komisjon on juhtivkomisjon ja milline komisjon koostab arvamuse. see selgub minu teada detsembris. ja seda arvesse võttes üritan muudatusettepanekutega välja tulla jaanuaris ja siis veebruaris peaks olema meil võimalik neid kahte häälet- äh,, raportit ka hääletada. suur tänu! Allora, ci sono interventi su queste due kas on sõnasoovijaid? Äh, nende kahe raporti kohta. sõnasoovijaid on tõesti juba päris mitmeid. Ho già dato la parola al collega Egnu härra Ägni kõigepealt. härra esimees, ma tavapäraselt ei ole number üks kõneleja selles komisjonis, nii et äh, tõepoolest minu privileeg täna sõna võtta. olen kolm aastat olnud äh, selle parlamendi liige ja äh, kui Brüsselis ringi käia, siis on tunne, et tegemist on väga tähtsa kohaga, väga palju uusi hooneid ehitatakse ja avatakse pidevalt ja näib, et et kui me oleme selle osa, et see ei saa kindlasti mitte läbi kukkuda. aga mida arvavad meie valijad? valijad tegelikult ei ole äh, väga äh, rõõmsad, nad, äh, nendele me ei avalda muljet, nad ei tule Euroopa Parlamenti suurtes hulkades valima. minu koduriigis, Ühendkuningriigis ei ole mitte ainult valimisosalus olnud väiksem, aga need inimesed, kes valima tulevad aina enam, hääletavad äh, Ühendkuningriigi äh, sõltumatute kandidaatide nimel, kes ei taha äh, üldse Ühendkuningriigi liikmelisust Euroopa Liidus. ma tean, härra esimees, et teile see jutt ei meeldi, aga seda kõike arvesse võttes mulle tundub, et üle-euroopalistele poliitilistele parteidele üldse mandaati pole. kus see mandaat siis on? me ei ole kunagi referendumit sel teemal pidanud, aga teema on tegelikult väga oluline kakskümmend seitse liikmesriiki on üsna erinevad ja kui vaadata, kuidas valijad äh, käituvad, siis äh, valimisosalus on Euroopa Parlamendi valimistel väga madal, aga samas äh, liikmesriikide tasandi valimistel on valimisosalus väga kõrge. nii et eh, kodanikud teavad, kus kohas see võimukese on ja seal nad lähevad ka hääletama. raha ja referendum on kaks olulist küsimust, eh, mis eh, raha puudutab, siis Ühendkuningriik pumpab väga palju raha Euroopa Liidu eelarvesse, meie oleme netomaksjad. me ei ole rõõmsad selle üle, et see raha läheb poliitiliste parteide rahastamisse arvele, mida Ühendkuningriigis ehk ei tunnistatagi üldse täiesti mõttetud organisatsioonid meie jaoks ja meid see üldse ei rõõmusta, et äh, nendele raha eraldada. Äh, edasi, äh, teine asi, mis mulle rahaküsimuse osas ei meeldi, on see, et maksumaksja rahast rahastatakse kõike seda. Ühendkuningriigi maksumaksjad ei rahasta poliitilisi parteisid, see on meie jaoks võõras idee, aga sellegipoolest oodatakse, et Euroopa tasandil me seda järgiksime mis puudutab rahvaküsitlust ja seda Euroopa Liidu teemadel siis eh, minu arust peaksid meie riigi kodanikud ilma välise sekkumiseta poliitiliste parteide poolt eh, saama otsustada, mida nad tahavad. sellepärast, et kui üle-euroopalised parteid eh, hakkavad meie referendumisse sekkuma, siis on kuri karjas. sooline tasakaal. minu arust on see valimiskond, valijaskonda solvav. valijaskonna hulgas on naisi rohkem kui mehi, sellepärast et naised elavad kauem, see on statistiline fakt naised äh, lähevad hääletuskabiinidesse ja nad hääletavad meeste poolt, nad ei hääleta naiste poolt suures hulgas. ja nüüd, äh, kui mingisugune äh, lapsehoidjalik organisatsioon ütleb meile, et tuleb naiste poolt hääletada, siis see on vale. tuleb valijaskonna häält kuulata nii, nagu see on. see võib olla isegi diskrimineeriv ning selle osas saaks kohtu poole pöörduda ja äh, kui tõsiseks me need asjad nüüd siis ajame? kas me võiksime ka öelda, et äh, näiteks äh, kvootide järgi oleksid ka esindatud vasakukäelised, punapea, punapead, geid ja nii edasi? nii et see on väga õhuke jää, ma arvan, et me peaksime sellel kõndimise lõpetama ja usaldama oma valijaskonda. edasi, mis juhtub valimistega üldiselt, kui me vaatame eurokriisi äh, Äh, Kreekas ja mujal, siis me näeme, et äh, äärmuslikumad parteid tõstavad pead ning valimiste ajal saavad nad rohkem äh, ja parema saagi. igal juhul on need ohtlikud tendentsid ja nendele teedele me ei tohiks suunduda, aitäh! suur tänu, härra Agni! härra Tahv, palun! Uh, uh, good afternoon tere pärastlõunat um,! I think that we must all recognize apart from ma arvan, et me peame Need meie hulgas, kes ei taha silmitsi seista poliitilise reaalsusega, peavad siiski aru saavad, et, peavad siiski aru saama, et Euroopa üles, et poliitilised parteid saavad tulevikus olema ning üle-euroopalised parteid on tulevikumängijad äh, poliitilisel maastikul. ning seetõttu sammud selles suunas, et luua piirideülest äh, demokraatiat, äh, on tugevalt olemas. Need resolutsioon, see resolutsioon, mille me neljapäeval Strasbourgis vastu võtsime ning äh, suur tänu kõigile teile, kes te seda toetasite. see resolutsioon, mis me vastu võtsime, kutsub üles äh, sellele, et äh, Euroopa poliitilised parteid nimetavad kandidaadid äh, Äh, kirjutavad valmis valimisplatvormi programmi ning äh, peavad ka äh, kan-, siis vastavalt valimiskampaaniat Euroopa Parlamendi eelsetel valimistel. see oleks väga suur kvalitatiivne hüpe edasi ja seda õiges suunas. ja ma tahaksin tänada proua Tšernakut ning härra Guerrerot nende mõtete eest ning äh, kommentaaride eest komisjoni ettepanekule. ma pean muidugi ütlema, et olles lugenud äh, komisjoni eelnõud, mulle näib, et äh, tegemist on tehnokraatlikuma tekstiga, kui see peaks olema. ja ausalt öeldes mulle ei tundu, et äh, komisjoni volinike äh, kogu saab aru, milleks Euroopa parteid kui sellised on olemas ja mulle tundub, et me oleme koperdanud äh, väga erakorralise, keeruka ja tundliku teema otsa ning see peab kindlasti läbi tegema ka kolmepoolsed läbirääkimised ma ei näe praegu, et me jõuaksime selle eelnõu osas äh, kiiremas korras kokkuleppele. eriti murettekitav äh, on minu jaoks see, et Euroopa-ülesed poliitilised parteid peavad äh, registreerima ennast liikmesriikide eh, vastavates jurisdiktsioonides, mis omakorda eh, tekitab väga suuri anomaaliaid, sellepärast, et sellisel juhul sõltuvad poliitilised parteid sellest konkreetsest riigist, eh, mida nad valivad ning igal juhul on selle tulemuseks äh, diskrimineerimine. valimiskampaania rahastamise osas. sellepärast, et riiklikud parteid saavad suurema rahastuse osaliseks ma arvan, et äh, poliitilised parteid peaksid äh, looma äh, vabaühinguid äh, Euroopa ettevõtete statuudi sees, mis oleks loodud just riiklike poliitiliste parteide tarvis. see tooks selgust ning tagaks võrdsed osalusvõimalused kõigile Äh, see oleks ka hüppelauaks, kust äh, poliitilised parteid äh, saaksid kampaaniat pidada. ma leian ka, et meil peaks olema selles statuudis kirjas rohkem parteisisese demokraatia kohta ma arvan, et on vastuvõetamatu äh, olukord, kus me toetame poliitilisi parteisid, kus samas tehakse kõik otsused ja surutakse peale just partei esimehe poolt. me peaksime kindlasti nõudma äh, täielikku läbipaistvust ning äh, demokraatlikku otsustusprotsessi äh, parteide sees, poliitiliste parteide statuudi vastuvõtmiseks, nende valimisplatvormi ja programmi jaoks, samuti nende juhtkonna valimise tarvis ja lõppkokkuvõttes ka piiriüleste valimisnimekirjade äh, kandidaatide nimetamise jaoks. see tähtaeg äh, kaks tuhat neliteist äh, saab igatahes olema. ja lõpetuseks ma nõuaksin ka Euroopa poliitiliste parteide liitumust liitumist äh, liikmesriikide siseste kampaaniatega, mis puudutab äh, Euroopa küsimuste rahvahääletust. ma arvan, et me peaksime takistama nende, me peaksime igal juhul toetama Äh, nende inimeste osalust äh, kampaaniates, kes on äh, teadlikud Euroopa Liidu küsimustest ning mõjutaksid otseselt tulemust. nii et need oleks minu poolt kolm olulist mm, reservatsiooni, mis puudutab nende kahe raporti eelnõud ja ma ootan edaspidist koostööd kahe raportööriga. selleks, et jõuda meie kojas ühisele arusaamisele enne enne, kui me oma läbirääkimismandaadi kokku paneme, aitäh. suur tänu, härra Tahv. järgnevalt palun, härra Hoogs suur tänu, äh, härra Agni võib kas välja minna telefoniga rääkima või siis äh, lõpetada selle kõne kohe. Äh, suur tänu veel kord, esimees, tahaksin kõigepealt tänada raportööri tehtud töö eest. mul ei ole mitte midagi selle vastu, et Euroopa-ülesed poliitilised parteid olemas oleksid. tõepoolest, sajad tuhanded kodanikud, äh, kui nad ühineksid nende liikumistega, siis äh, oleks selge, et äh, Euroopa-ülene teemas on olemas. aga praegu oleksid need parteid Euroopa Liidu moodustis, mida toetatakse maksumaksja rahaga ja mina ei toeta avaliku raha kasutamist äh, selliste parteide toetamiseks, äh, kahetsusväärne, et äh, selliseid summasid kulutatakse olukorras, kus avalikkuse vajadus sellisteks parteideks on väike. minu kaaslased, minu kolleegid fraktsioonist igal juhul kasutaksid seda raha kindlasti vajalikult sellised äh, parteid moodustaksid äh, kindlasti allianse äh, kodumaiste parteidega, iga kodaniku poolehoid on kindlasti seotud pigem kodumaiste meeleoludega ning ma arvan, et meie otsused peaksid seda ka kajastama. mul oli hea meel, kui härra Guerrero ütles, et see reform ei läheks meile midagi enamat maksma, aga tegelikult äh, tähendab äh, kogu see valem seda, et suurematele parteidele läheb rohkem rahastamist ja väiksematele vähem. nii et äh, mind ei üllata, et Sotsialistid ja Demokraadid ja Rahvapartei seda ideed toetavad. ma arvan, et ei ole õige, et kui need üle-euroopalised parteid ellu kutsutakse ja kui nad saavad maksumaksja rahaga rahastatud, siis ei tohi olla seal nõudmist, et Äh, see partei peaks olema esindatud meie kojas, sellepärast et see demo äh, kindlasti diskrimineeriks uute äh, liikumiste ning parteide vastu, mis võiksid olla populaarsed oma koduriikides. ja lõpetuseks ma ei ole nõus raportööriga, et üle-euroopalised parteid saaksid osaleda ka liikmesriikide rahvahääletustel äh, Äh, miks ma sellega nõus ei ole? kõik kakskümmend seitse liikmesriiki, kellel on erinevad seadused äh, paigas äh, vastavalt põhiseadusele, rahva hääletuste osas, mõningad äh, piiravad ka seda, kui palju raha võib äh, parteide rahastamiseks äh, kasutada, aga siin me surume peale sellist õigusakti, mis pakub välja, et ükskõik, mida riiklikul tasandil kasutatakse, igal juhul avalikku raha mm, kampaaniateks kasutada võib. nii et äh, Äh, rahastamine igal juhul sellisel juhul võrdne olema ei saa ja kui liikmesriikide enda seadused äh, lubavad äh, avaliku raha kulutamist, siis peaksid ka üle-euroopalised parteid kasutama oma raha nii, nagu nad tahavad, aga mulle tundub, et tekib väga suur vastumeelsus sellele ideele, eriti väiksemas äh, liikmesriigis, kus äh, suured äh, hiiglased, Rahvapartei, sotsialistid, demokraadid suunavad kogu oma püssirohu sellele, et rahvahääletuse tulemusi muuta. nii et kutsun teid üles igal juhul ettevaatlikkusele nendes küsimustes, aitäh! suur tänu ja härra Brons, palun. Yes. Uh, mina ei ole ka poliitiliste parteide riigi, riikliku või Euroopa Liidu rahastamise eh, poolt. Eh, parteidel, kus on piisav liikmeskond, ei ole seda vaja. ja see oleks kindlasti avaliku raha vale kasutus, kui see kas-, kui seda kulutatakse parteide peale, aga noh, olukord võiks ka olla hullem. Nende parteide osas, kel, kes on mõjusamad, saavad panna paika reeglid, mille järgi äh, teised parteid kas rahastatakse või ei rahastata ja kas eksisteerivad või mitte ja seetõttu Äh, võivad need otsused äh, ka viltu minna. kui üks kriteerium on partei programm ning äh, teiseks on üle-euroopalise valimisnimekirja kandidaadid, siis on see mitmete põhiõiguste rikkumine Äh, igal juhul äh, saab ju rääkida demokraatiast nii või naapidi, aga see ei muuda protsessi veel demokraatlikuks mulle valmistab kõige rohkem muret see, kas pikas perspektiivis me ei ole mitte teel sellisel eh, tuleviku poole, kus ainult üle-euroopalised eh, parteid eh, saavad kandideerida Euroopa valimistel. ma tean, et praegusel hetkel mitte keegi ei ole veel sellesisulist ettepanekut teinud, aga tundub, et tendentsid sinnapoole liiguvad. minu poolt kõik. Grazie onorevole Brons, adesso la suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Hepner, palun. Äh, suur tänu, härra esimees. ja suur tänu ka härra proua Tšenakule ning härra Guerrero Salomile äh, väga heade raporti eelnõude eest. loomulikult sellises diskussioonis Äh, on tavapärane see, et äh, ma kitsendan praegu oma sõnavõttu nendele punktidele, kus äh, mulle tundub, et tuleks veel midagi öelda. ma ei hakka kordama üle neid asju, mida kolleegid on juba öelnud. nii et keskendun nendele punktidele, kus mul on veel küsimuse, küsimusi on või kus ma arvan, et me peaksime veel edasi arutama. alustan tähtsuse järjekorras. huvitaval kombel on see üks küsimus, mida me alati oleme rääkinud siin ja kus mulle alati selgub, et meie komisjonis on väga selge eh, tendents kuuluvuse osas. kõik eksperdid ütlesid, et eh, seda tuleb muuta oluliselt, siin on kõige nõrgem koht selles ettepanekus, aga ma ei saa ka praegu sellele küsimusele konkreetset vastust, raport sellele ei vasta. ja nimelt Äh, on see siis vajadus, mis puudutab poliitiliste parteide registreerimist äh, ja sellest, et registreerimise küsimus peab olema eraldi rahastamise küsimusest, see on väga oluline punkt, sellepärast et mõlemal puhul me räägime väga erinevates kriteeriumites. rahastamise puhul äh, kindlasti tähendab see seda, et edukriteeriumid ei saa siia tuleks integreerida, see tähendab seda, et need parteid, kes saavad rohkem valijaskonnalt toetust, kes saavad rohkem hääli, peavad saama ka rohkem raha. Need, kelle edukus on väiksem ja siin tuleb kindlasti mingisugune piir panna paika. alla mida enam toetust ei saa aga mulle tundub, et parteide registreerimine siin formaalsete kriteeriumite järgi ei tohiks olla seotud partei eduga. näiteks, et neil on piisavalt tegevuspädevust, neil on piisavalt liikmeid, neil on statuut ning et nad täidavad sisulisi ja, ja ka formaalseid kriteeriume noh, näiteks põhiõiguste hartast kinnipidamine ning kõik muud küsimused, kui need kriteeriumid on organisatsiooni poolt täidetud, siis minu arust peaks äh, partei ka registreeritama kui äh, Euroopa-ülene partei, kui sisulised ja formaalsed äh, siis tingimused on täidetud, aga see peab ka toimuma juhul, kui seda uut organisatsiooni või parteid ei toetata valijaskonna poolt piisavalt see peaks olema ka meie enda huvides, et meil ei oleks mingisugust monopoolset seisundit siin teatud äh, parteide osas, vaid me peaksime lubama äh, konkurentsivabadust siin, me peaksime lubama seda, et äh, oleks valikuvõimalus ja vabadus Euroopa Liidus me ei tohiks kindlasti jätta sellist muljet, et meil on tegemist siin kinnise klubiga ning me kaitseme igal juhul väliseid tulejaid või ennast väliste tulijate eest. Äh, äh, kahelt raportöörilt äh, tahaksin küsida, et mul ei ole veel väga selgelt arusaadav, kuidas te neid väga erinevaid põhimõtteid registreerimise kohta ja rahastamise kohta teisest küljest, kuidas te reegleid seal näete ja kuidas te need kaks aspekti omavahel lahus hoida suudate? edasi, mis puudutab rahastamisküsimust, äh, siis äh, mul on veel üks äh, küsimus. ma arvan, et igal juhul rahastamise osas peaks olema selline algne rahastus, mingisugune tuumrahastus peaks olema tagatud partei jaoks ning ülejäänud sõltub äh, siis äh, parteide panusest. kaheksakümmend viis protsenti peaks olema edul äh, põhinev, teie olete pakkunud välja kümme ja üheksakümmend protsenti. ma ei saa aru, mikspärast, sellepärast et minu arust on viisteist, kaheksakümmend viis väga hästi põhjendatud kriteerium ja mina hoiaksin sellest ka siinkohal kinni. siis on mul veel küsimus, mis puudutab muudatusettepanekut number kolm ja kolmteist kuni seitseteist on äh, ka sama teema kohane. nimelt küsimus selle kohta, kui palju või millises ulatuses peavad äh, üle-euroopalised parteid äh, Euroopa väärtusi silmas pidada. raportöör paneb selle vastutuse meie õlgadele, selle meie komisjoni õlgadele ja minu küsimus on, kas tõepoolest on see väga hea idee, me ei oleks ju selle parlamendi ega selle komisjoni liikmed, kui me ei oleks olnud valitud äh, nende parteide nimekirjas, mida me esindame. ja kuna me parteisid esindame, siis on see minu arust äh, problemaatiline, sellepärast et kui me hakkame tõesti sisulistes küsimustes rääkima ja räägime sellest, millised on või ei ole Euroopa väärtused, siis äh, hakkavad ühed parteid teise, teiste väärtuste üle otsustama. nii et sellised ükskõik kui heale tulemusele me ka ei tule või kui häid otsuseid me ei tee, hakkab avalikkus äh, endiselt need küsimärgi alla seadma, sellepärast et küsimus on äh, konkurentsis, nii et äh, ma arvan, et kas ei peaks olema õigem sellist otsust las-, anda pigem üle mõnele sõltumatule organile, kuigi see Äh, organ on muidugi küsimärgil, et milline ja kuidas see peaks olema, aga komisjoni ettepanekus on see kirjas. ja lõppkokkuvõttes on mul veel küsimus demokraatlikest struktuuridest. Äh, nii nagu Andrew Duffki äh, leian ma, et see on väga õige küsimus, mida küsida, aga siin ei ole see väga mm, korralikult lahti kirjutatud. me räägime siin konkreetselt partei juhtkonna valimistest me räägime, esimeste valimistest me räägime valimisplatvormist äh, ning äh, ka valimisnimekirjade mm, kandidaatide otsustamisest. millised on need kriteeriumid täpselt, äh, milline on Euroopa-ülene partei, milliste kriteeriumite järgi seda registreeritakse ning kuidas seda rahastatakse? ma arvan, et parteisisene demokraatia eh, ei tähenda mitte ainult, eh, mida eh, teoreetiliselt peaks järgima, vaid kuidas protsessid ka käivad. näiteks Saksamaal tuleb valimisprotseduuri täielikult korrata, kui partei konverentsi delegeeritud E, esindajad ei saa juhtkonna osas demokraatlikult e, otsustada. nii et e, kui tegemist on näiteks terve valimisnimekirjaga, mille järgi juhatust valitakse ja seda tuleb täie, täie nimekirjaga kas kinnitada või mitte, siis äh, see ei ole sisemiselt äh, demokraatlik äh, protseduur, kuna see nimekiri ei ole pandud kokku demokraatlikult ja seetõttu tuleb kogu valimismenetlust uuesti korrata. ma ei taha kindlasti siin Saksa õigusandlust äh, soovitada kogu Euroopa jaoks, aga ma arvan, et demokraatlik otsustamine tegelikult sisenebki parteide siseselt nimekirjade kokkupanemises, sellepärast et niimoodi valitakse ju äh, Äh, kodanike esindajad lõppkokkuvõttes välja. ma arvan, et siin on kindlasti vaja läbipaistvuskriteeriume, kuna oluline on ka, et need otsused tehakse parteisiseselt demokraatlikult. mul on veel paar küsimust, aga ma arvan, et äh, mu sõnavõtt äh, muidu osutub liiga pikaks. ma arvan, et see vahe lahendus küsimusele, et Euroopa teemade osas äh, lubatakse ainult äh, kandidaate, siis hakkame me ju siin rääkima omavahel, mis on täpselt Euroopa tasandi probleem või teema ja milline mitte. ma arvan, et me ei suuda siin mingisugusele konkreetsele vastusele jõuda, aitäh. suur tänu. ja mm, proua Legripp saab sõna Oui, mes chers collègues. kallid kolleegid, me jätkame oma arutelu ja meie raportöör paistab, äh, soovib just siin äh, sõna ja et pisut täpsustada olukorda. suur tänu, proua äh, esimees, ma olen ka Välisasjade Komisjonis raportööriks ja ja kell pool viis pidin ma sinna minema meie raportit tutvustama väga hea, meil on veel neli sõna soo-, soovi, nii et paluksin, et kolleegid teeksid võimalikult lühidalt. Manfred Weber, palun. suur tänu. ma katsun teha lühidalt. kõigepealt ma arvan, me oleme kõik ühel meelel selles osas, et esitatavad ettepanekud on väga olulised Euroopa tasandi erakondade jaoks. Euroopa poliitiliste erakondade õiguslikud alused tuleb kindlustada äh, see lähtuvalt sellest liikmesriigist äh, ja selles liikmesriigis, kus äh, erakond paikneb, aga Euroopa tasandi dimensioon tuleb samuti tagada. inimesed, kellel on mandaat, leiavad, nende seisukohast on väga hea, kui oleks see side olemas, kuid ära, kodanikud peavad saama moodustada omaenda erakondi, kui nad tahavad poliitiliselt aktiivsed olla, võtame sellised kodanikualgatused nagu Occupy Wall Street ja nii edasi, kui sellised liikumised tahavad Euroopa tasandi erakonda luua, siis me ei tohiks seda võimalust tulevikus ära võtta. lisaks olen nõus härra Ehneriga selles mõttes, et mis puudutab poliitiliste erakondade lubamist, siis äh, peame kaaluma ka seda, et Euroopa Parlamendis äh, on poliitilised äh, rahvaesindajad ja ainukene sõltumatu kogu Euroopa Parlamendis tegelikult on täiskogu. Euroopa Parlament võiks otsustada täiskogul, kas anda kinnitus Euroopa erakonnale, kes võib tulla kas poliitilise spektri paremalt või vasakult poolelt. kuid esimene küsimus, mille peaksime endale esitama, on see, et kas erakonnad peaksid saama äh, õiguse vabalt asutada end ja kui Euroopa Parlament annab täiskogule oma kingituse, kinnituse siis äh, see ei oleks äh, päris vaba. Äh, tegemist peaks olema ikkagi sõltumatu koguga. ja tahaksin kommenteerida ka soolise võrdõiguslikkuse küsimust, ma arvan, et poliitiliste erakondade puhul peaksime me võimalikult suure manööverdamisruumi tagama erakondadele, kui inimesed tahavad näiteks luua erakonna, mis on mõeldud naiste jaoks, mis on ainult naiste erakond, siis äh, kui me kehtestame mingisugused soolist võrdõiguslikkust puudutavad äh, tingimused, siis äh, sellise erakonna loomine oleks võimatu, sellepärast et see lihtsalt oleks vastuolus meie ettepanekutega, nii et me ei tohi minna igal juhul liiga kaugele oma tingimustega proua Tain, palun. suur tänu. mina tahaksin äh, avaldada toetust sellele, et meil on erakondade poliitiline põhikiri see on vajalik. liberaalide erakond on loodud lähtuvalt Belgia õigusest ja kui kõik erakonnad peavad lähtuma liikmesriikide õigusest, siis äh, ei ole see demokraatiat soodustav, meenutaksin seda, mida ütles üks kolleeg, et Saksamaal põhiseaduskohus leiab, et Euroopa Parlament on tõeline parlament. kuid samas tuleb arvesse võtta, mis juhtub siis, kui saksa, sakslased hääletaksid millegi poolt, on äh, plokk äh, ja siis äh, samal ajal Ühendkuningriigis hääletakse korraga ka sellesama vastu. milline on siis olukord, tuleb ja härra Hefneri sõnavõtule viidates erakonnakonverentsidel on suureks kuluallikaks liberaalide erakonna rahvusvaheline konverents. on vähemate osaluse, väiksema osaluse arvuga kui äh, liikmesriigi tasandil, nii et seal on päris palju tööd ära teha. ja toetan seda, mida ütles härra Guerrero Saksamaa põhiseaduskohtus on mitmeid pretsedente, mis äh, era, äh, eristavad erakondi ja Euroopa tasandi poliitilisi sihtasutusi, erinevused on siin seotud äh, rahastamisega. ja seda tuleb kindlasti arvesse võtta, sellepärast et leiame, et rahastamise osas on erinevused suured. sanktsioonide küsimuses leian ma, et ma arvan, et siin ei ole meil väga palju oodata oleme kuulnud äh, arvamust, et tuleks pöörduda Olafi poole, kuid Olafil ei ole siduvaid volitusi erakondade küsimusega tegelemiseks ja kui me eelmisel korral hääletasime eelarve üle, siis äh, Kontrollikoda ütles, et eelarve pole vastuvõetav. kuid äh, me peame selliste otsuste sidusust arvesse võtma ja mis puudutab äh, komisjoni, Euroopa Parlamendi komisjonide või täiskogu kasutamist, äh, siis see põhimõtteliselt on võimude lahususe põhimõttega vastuolus minu meelest. poliitilise erakonna loomise üle otsus, peaks otsustama sõltumatu äh, kogu, aga kuidas saab olla mõni selline kogu äh, sõltumatu, me oleme kuulnud äh, erakondadest, kes esindavad ainult naisi. ja meie erakonnas me hääletasime soolise võrdõiguslikkuse tagamise üle ja ma ise ei ole kindel, kas me suudaksime oma äh, tingimusi täita, kui äh, naiste osaluse kohta kehtestatakse kvoodid. mis puudutab vabaühendusi, siis äh, väga paljud rahastamisvahendid vabaühendustele ei teeni Euroopa projekti kui sellist, aga see aitab ainult demokraatiat mitmekesistada ja ma arvan, et äh, põhimõtteliselt äh, kõik, mis on põhiseadusega vastuolus, peaks olema keelatud ja äh, aga see peaks olema meie, see peaks olema meie peamine juhtpõhimõte. ja täiskogus, kui, kui erakonnad tahtsid täiskogus hääletada, kas Ühendkuningriik jääb Euroopa Liidu või mitte, siis see ei ole ju võimalik. mis puudutab ähm, erakondade osalust kodanikualgatuse protsessis, äh, erakondadel on olemas oskusteave ja nad saavad kaasa aidata kodanikualgatusele äh, ja seda tuleb ka arvesse võtta. Um, in... härra The Agnew ja Fnac, härra Foxi sõnavõtud äh, andsid mulle inspiratsiooni mis puudutab rahvahääletust, siis ma le-, mulle tundub, et äh, igasugune rahvahääletus äh, ükskõik millises liikmesriigis mõjutab kogu Euroopa Liitu, nii et äh, Euroopa Liit on huvitatud selle rahvahääletuse tulemusest Euroopa Liitu ja liikmesriike ei saa enam täielikult lahku lüüa. ja mis puudutab osalust, siis kõikide demokraat, kõikides demokraatiates on trend väiksema osalusmäära suunas mis mõjutab ka Euroopa Parlamenti. ja ma arvan, et peamiseks põhjuseks sellel on teiste poliitiliste kogude tekkimine, kodanikuühiskonna organisatsioonid, samuti hargmaised ettevõtted ja kogud ja nii edasi ja nii edasi, mis puudutab sanktsioone, jah ma arvan, et äh, igal juhul sellisel puhul tuleks äh, tagada objektiivsed alused äh, nii sisuliselt kui ka menetluslikult. otsuste langetamisprotsess peaks olema läbinisti läbipaistev. siis süsteemi sisenemine, süsteemist väljumine, see vajab täpsustust. sisenemine peaks olema vaba me elame ajal, kus erinevad poliitilised organisatsioonid soovivad pol-, ükskõik millises poliitilises süsteemis osaleda ja mõned neist on naeruväärsetel alustel. võin juhtida teie tähelepanu üheksakümnendate alguse kommunistlikesse süsteemidesse, süsteemidele. mitmes äh, riikides mulle endale tuleb meelde kolm riiki, kus moodustati äh, õllelembeliste äh, isikute erakond, äh, sellised erakonnad ei püsinud kaua. nii et ärgem seda unustagem. kolleeg Iltšev, palun. suur tänu katsun teha lühidalt, kuivõrd proua Tšanaku peab lahkuma, et tutvustada oma raportit äh, mujal. soovin talle edu ja soovin talle ka äh, südikust tema edasises töös. see on, tegemist on teemaga, mis kütab üles kirgi. miks? sellepärast, et me ei püüa siin mitte ainult esitada muudatusettepanekuid, vaid me püüame täielikult ümber korraldada Euroopa erakondade süsteemi ja Euroopa Liidus on meil palju ambitsioone, poliitilisi ambitsioone ja, ja kõiges sellega seoses tekib palju küsimusi, aga vastuseid neile on anda raske. suurte erakondade osalus väik-, ja roll väikeste riikide elus, näiteks suured erakonnad, millel on palju raha, võivad väikeses riigis väiksemad erakonnad täielikult hävitada, seda kardeti üheksakümnendate algusaastate. kardeti suuri muutusi, kardeti, et väikesed erakonnad peavad oma uksed sulgema, tõesti nii ka läks, aga mitte alati mina prognoosin, et et põhjust on optimismiks, äh, su-, väikestel erakondadel on vaja kogemusi ja, ja väikestes riikides nagu Bulgaaria, kaheksa miljonit inimest ja kakssada registreeritud erakonda, millest kaheksa on äh, parlamendis. Äh, ja sellest äh, loogikast lähtuvalt on meil võimalik muuta poliitiline maastik selgemaks liikmesriikides ning võib-olla juurida välja mõningate Euroopa tasandi erakondade egotsentristlikud ambitsioonid kõik poliitilised perekonnad siin kojas on äh, huvitatud äh, kohtade arvust äh, Rahvapartei ja liberaalid, teised fraktsioonid, kõik tahavad saada suuremat arvu liikmekohti ja seetõttu ähm, on nad valmis ka kompromissile minema, see raport võib aga suurendada komprom-, vähendada kompromissi valmidust kui äh, sobivate tingimuste puhul erakondade ülesehituseks äh, võib olla eri, neli erinevat erakonda esindatud äh, näiteks Rahvapartei fraktsioonis. liikmesriikides toimuvad rahvahääletused peaksid äh, olema ka Euroopa osalusega. minu koduriigis toimub kahekümne seitsmendal jaanuaril tuumaenergia tuleviku teemaline rahvahääletus ja kas te teate, millised on selle äh, juhtpõhimõtted? Äh, üldiselt äh, on juhtpõhimõtted rahvahääletusel kas siis ärihuvid või poliitilised huvid ja kui me saavutame viis, kümme või viisteist protsenti põhirahastusest, siis äh, me ei ürita siin Euroopa raha varastada, vaid äh, me tahame Euroopa süsteemi lihtsalt reformida. kui äh, öeldakse, et Euroopa valija ütleb seda või teist nii räägitakse palju, kui ta, äh, me teame, et Euroopa valija on pettunud ja, äh, ja võib-olla ta on pettunud just nimelt äh, praeguste erakondliku korraldusega Euroopa tasandil ja kui see raport muutub tõelisuseks, võib-olla see pettumus kaob. suur tänu, kolleegid. kas raportöör proua Tšanaku soovib omalt poolt paar kiiret kommentaari öelda? teen seda tõesti kiiresti, ütleb proua Tšanaku. lugupeetud esinaine teen kiiresti. ütlesin juba algusest peale, et äh, erakondade rahastamise osas me ei soovi rahasid juurde, erakonnad on juba olemas ja seal ei ole midagi uut, äh, erakon-, Euroopa tasandi erakonnad on olemas olnud juba mõnda aega, nad on saanud rahastamisvahendeid kogu oma äh, eksisteerimise jooksul, aga registreerimine ja rahastamine on kaks erinevat asja. ja vähemalt üks äh, Euroopa Parlamendi liige oli üks tingimus, äh, mis neile on esitatud, äh, Euroopa Parlament on see, kes otsustab, kas demokraatlikud tingimused on täidetud. ma arvan, et ei saa öelda, et Euroopa Parlament on poliitiline kogu ning tema otsustusvõimet võib seada küsimärgi alla loomulikult poliitilised erakonnad on juba olemas, kuid nad pole juriidilised isikud. ja seda tuleb arvesse võtta. ma loodan, et äh, siin ei teki arusaamatusi, Euroopa tasandi erakonnad saavad nüüd äh, oma õigusliku põhikirja, mida tunnustatakse kõikides liikmesriikides ja liikmesriigid ei saa lihtsalt oma vaba tahet rakendada. erakonnad on juba olemas ning asjaolu, et nad et paiknevad Brüsselis, ei tähenda seda, et nad võivad minna Madriidi või kuhu iganes. ärgem kujutagem siin ette, et tegemist on millegi täiesti uuenduslikuga tegemist ei ole uue fenomeniga, need erakonnad on olemas olnud, nad on rahasid saanud. ja siin ei ole tegemist äh, rahade juurde hankimise võimalusega, siin on tegemist lihtsalt äh, püüdega reguleerida olukorda Euroopa tasandil Euroopa Liidu seadusandlusega ja austades seejuures demokraatlikke põhimõtteid. loomulikult erinevad õigussüsteemid jäävad alles ja me eeldame, et äh, praegu ei ole liikmesriike, kes oma erakondade puhul mittedemokraatlikke põhimõtteid rakendaksid. nii et äh, kui kolleegid soovivad täpsustusi, selgitusi, olen valmis neid andma ja ootan pikisilmiga kolleegide ettepanekuid, nii et me saaksime need põhjalikult läbi vaadata ja jõuda äh, kokkuleppele, üksmeelele, äh, sellepärast et see puudutab ju meid kõiki, tegemist ei ole ainult vähemuse huvisid puudutava algatusega. ja äh, oluline on ka sihtasutuste küsimus, äh, kui palju neid erakondades võib olla, millised ja nii edasi. kui erakonnad tahavad, äh, et neid Euroopa tasandil tunnustatakse, siis äh, tuleb täita vastavad tingimused, Euroopa tasandi erakond, see on midagi muud kui Euroopas, kui Belgias registreeritud vabaühendus. meil on viis kinnitamise tingimust, ähm, rahastamise eeskirjad, siis äh, parlament, äh, komisjon, äh, nõukogu tutvuvad erakonna olemusega ja ma leian, et AFCO võiks olla oma sõna sekka öelda, ma ei näe mingisuguseid tõsiseid probleeme ja mul mind üllataks, mind üllatas, et äh, mulle siin arutelust mulje, nagu oleks nende erakondade puhul tegemist millegi uuega. Need erakonnad on äh, tõesti olnud juba mõnda aega, nad on saanud rahastamisvahendeid ka Euroopa Parlamendist, lihtsalt nüüd me tahame äh, seda muuta reguleeritumaks. täiesti selge äh, on äh, järjepidevus erinevate e-, eelmiste raportite ja minu praeguse raporti vahel. suur tänu jah äh,, finantsmääruse küsimus on meil samuti selles arutelus oluline ja soovib sõna ka härra Gerero Salom. que en cierta manera en su espíritu nagu ma, ma, ma nõustun vägagi sellega, mida ütles proua Tšernaku. mina olen pärit katoliiklikust riigist minevikus on meid seostatud eelkõige reformide vastalisusega. kuigi see tegelikult ei ole nii erakonnad valivad endale juhid ja meie ütleme, et need valimised peavad toimuma demokraatlikult. me ei ütle, et nad peaksid konsulteerima, uurima, milline on nende valimismanifest minu arvates on siin paar-kolm kriitilise tähtsusega aspekti, härra Hefner mainis ka midagi, millest me oleme siin komisjonis sageli rääkinud. nimelt tuleb teha selget vahet Euroopa erakonnana registreerimise kriteeriumite ning rahastamise kriteeriumite vahel, kui on ennast Euroopa erakonnana registreeritud ning need kriteeriumid ei ole seotud poliitilise tegevusprogrammiga. otse vastupidi, mina ma juba ütlesin, et kui inimesed soovivad luua, registreerida uue erakonna, mis soovib tegutseda Euroopa Liidu lagundamise nimel, siis on see täiesti võimalik samas ei tohi lubada diskrimineerimist religiooni, sotsiaalse kuuluvuse, soo ja nii edasi põhjal. sellisel juhul nad ei täidaks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid. niisiis, kui me räägime Euroopa erakondade registreerimisest, siis tuleb tagada, et neid äh, aluspõhimõtteid ei rikuta. mis puudutab rahastamist, siis erakonnal peab olema ka hääletajate, teatud määral hääletajate poolne toetus. me ei saa ju võrdselt äh, toetada erakondi, mida, millest ühte toetab kolmkümmend protsenti, teist aga kaks tuhat valijat. me võime veel läbi rääkida, milline see toetusprotsent peaks olema. ma arvan, et suur osa rahastamisest peaks olema toet-, seotud sellega, kui palju Euroopa inimesed neid, seda parteid toetab. ja me peaksime panema siis paika mingisuguse protsentidel põhineva süsteemi. härra Tahv ja härra Hefner rääkisid sellest, et me, meil on vaja luua Euroopa erakonna statuutiga õiguslik selgus, me tuleb tagada, et me ei hakka siin vaidlema selle üle, kas ülimuslik on Belgia õigus, Euroopa õigus või mõne kolmanda riigi õigus, me peaksime leidma ka siin selge lahenduse. kolmas oluline aspekt, mida kõnelejad mainisid. milline üksus on siis see, kes hakkab tagasi lükkama erakonna asutamise sooviavaldust, kuna see erakond ei täida Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, ta ei ole nendega kooskõlas. siin on mitmeid erinevaid võimalusi. minu arvates peab olema paika pandud ka mingisugune edasikaebamise menetlus, see küsimus ei peaks olema ka ainult Euroopa Parlamendi otsustada, me peaksime veel selle probleemi üle läbi rääkima. tegemist on väga vastuolulise teemaga, aga ma üritan reageerida võimalikult sõbralikult meie komisjonis on Ühendkuningriik liiga intensiivselt esindatud, vahel kehtib selline asi ka Saksamaa kohta, vahel jääb mulje, et et meil on siin saalis Ühendkuningriik versus ülejäänud Euroopa Liit. Ühendkuningriik on küll oluline, aga ta on ainult üks liikmesriik kahekümne seitsmest. ja suure osa Ühendkuningriigiga seotud probleeme tuleb lahendada Ühendkuningriigis endas. ja nad ei tohiks siin Euroopa Parlamendis meile midagi peale suruda, kui nad soovivad korraldada referendumi Euroopa Liitu kuulumise üle, siis palun väga. aga see, seda tehes ei tohiks nad pärssida Euroopa Liidu tegemisi. Saksamaa küsimus on natukene erinev. see puudutab ähm, Saksamaa põhiseaduskohtu lahendeid. ma olen neid argumente varemgi kuulnud mina olen Saksamaalt pärit saadik, minu tegevus mõjutab Ühendkuningriigis toimuvat. ma olen seda juttu korduvalt kuulnud, mina olen pärit Hispaaniast, esindan Hispaania valijaid, aga tead, tead oma, oma valimispiirkonnast, aga minu tegevus mõjutab olukorda ka mujal Hispaanias. ei saa ju öelda, et sakslastel on kuidagi eriti äh, spetsiifiline identiteet. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal hääletavad Euroopa Parlamendi valimistel sadad mil-, sajad miljonid inimesed, nad valivad uusi Euroopa Parlamendi saadikuid Ühendkuningriik ja Saksamaa peavad oma siseriiklikud probleemid ise ära lahendama selleks ajaks. võib-olla ma rääkisin liiga kaua, kui nii, siis vabandust, aga so-, soovisin lihtsalt hinge pealt ära saada need asjad. Merci, euh, cher collègue, l'étude de ce dossier euh, nous fait toucher. suur tänu. tegemist on äh, poliitiliselt äärmiselt pingelise teemaga. Paul Angel, palun something near Spanish because it's only äh, kodukorraline küsimus minu poolt. Äh, tahtsin lisada midagi, mis minu arust on väga oluline, see ei ole seotud äh, üldse midagi juba arutletuga, tegemist on Hispaaniale omase küsimusega Äh, mille juured ulatuvad tagasi äh, kolmandasse sajandisse ja igal juhul kodusõja küsimused paratamatult tekivad, kui me hakkame ajaloolistest äh, sündmustest rääkima. püha Augustinus on minu jaoks küll tähtis, jah. Euh, suur tänu, head kolleegid, selle ajaloolise pilguheidu eest Euh, ja äh, kõik tõlk-, äh, keeled tõlgitakse järgmiseks äh, kohtumiseks seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal detsembril kõikidesse keeltesse, üheksateistkümnendal jaanuaril peaksime esitama muudatusettepanekud ja oma komisjonis hääletame veebruarikuus, üheksateistkümnendal veebruaril meie päevakorra järgi läheme nüüd edasi ühise aruteluga, mis käsitleb kahte raportit esimene nendest on äh, määruse äh, muutmine, määr, mis käsitleb Euroopa järelevalveasutust, Euroopa pangandusjärelevalvet äh, seoses selle koostoimega nõukogu määrusega, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldus, usaldatavusnõuete täitmise järelevalvepoliitikaga ja siis teiseks on tegemist raportiga, mille kohta me peame arvamuse esitama ähm, ja see raport käsitleb eriülesannete andmist Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldus, usaldatavusnõuete täitmisega, järelevalvepoliitikaga ja Sven Kiigold ja proua Taitsen äh,, härra Andrew Tahv on raportöörideks meie komisjonis äh, ja äh, me pidime sellest rääkima ka Strasbourgis äh, ja ka meie raportööridel on kindlasti omalt poolt äh, kommentaare esitatud muudatusettepanekute kohta. kas härra Rangel soovib sõna, et äh, muudatusettepanekuid kommenteerida? I think that uh, there's no need to, to, to do a, a, a minu arvates ei ole vaja eriti süviti minna selles küsimuses, sest eelmisel nädalal Strasbourgis me alles sellest rääkisime. palju produktiivsem oleks ära kuulata kolleegide kommentaarid, kui neil kommentaare on. ja loomulikult olen ma valmis kommenteerima neid erinevaid seisukohti. härra Tahv kas teil on ka sõnasoovi? nüüd on need muudatusettepanekud laiali jagatud ja sealt võib ka näha, et ma olen koostanud mitmed kompromissmuudatusettepanekud kus ma üritan, olen üritanud kokku tuua e-, paljude erinevate saadikute ja ka komisjonide, fraktsioonide arvamusi, mitte küll kuue ja härra Scholzi oma, mis liigub alternatiivses suunas ja ma austan küll tema valikuid, aga minu arvates ei ole praegusel hetkel realistlik üritada ühtset järelevalveametit luua. läbi erinevate regulatiivametite ühendamise, mille me lõime kahe tuhande kümnendal aastal. tuleb leppida sellega, et keskpank saab olema ühtse järelevalvemehhanismi südames loomulikult tuleb alles jätta võimalus äh, kunagi tulevikus neid äh, regulatiivameteid ühendada, kui testiperiood läbi on. samuti arvan ma, et on oluline et parlament suudaks välja töötada oma läbirääkimisseisukohad võimalikult kiiresti, sest on märke sellest, et sest liikme, et liikmesriigid on hakanud järele ta-, tagasi minema ülemkogul vastu võetud positsioonist. minu arvates oleks see katastroof. kui me ei suuda pangaliitu võimalikult kiiresti üles ehitada. see saadaks välja igasuguseid erinevaid valesid signaale nii turgudele kui valijatele nagu te teate, olen mina soovinud, rõhutanud seda, et et äh, euroalaga, euroalaga liitumiseelsed riigid peaksid olema ka automaatselt järelevalvemehhanismi osaks. sest nende riikide ja Euroopa Keskpanga vahel peaks olema õiguslikult kindel mingisugune lepinguline suhe. samuti tuleb tagada, et järelevalveamet ähm, teeks Keskpanga nõukogule otseseid äh, ettepanekuid millest Keskpanga nõukogu saab siis keelduda ainult äh, kvalifitseeritud häälteenamuse läbi. samuti olen ma siin lisandanud äh, järelevalveameti esimehe valimismenetluskorra, kus parlament on üsna märkimisväärses positsioonis ootan ka teie kommentaare minu kompromissettepanekutele. ja minu arvates Strasbourgis toimunud arutelu on endiselt teiste fraktsioonide mõtteviisi aluseks ja seetõttu loodetavasti jõuame me seisukohad kiiresti välja töötada arutada ja saata need ECONi komisjonile. suur tänu! alustame kõnelejatega, kaks kolleegi on soovinud sõna, härra Guerreiro kõigepealt. Gracias, pero voy a ser muy breve porque eh, mi intervención será suur tänu, teen väga lühidalt. räägin härra Rangeli raportist. esitatud on kümme muudatusettepanekut, viis minut mulle saadeti ka kompromissmuudatusettepanekud, olen nendega nõus. mis puudutab seda raportit, siis minu arvates käsitleme me siin tervet rida olulisi küsimusi, näiteks otsene pankade rekapitaliseerimine, standardiseeritumad järelevalvemehhanismid ja teisedki küsimused. minu arvates härra Tafi raportis on sisukamaid äh, küsimusi, seetõttu ma praegusel hetkel lõpetan. härra Koldeeri, palun. Just a specific point uh, relating to the compromise suggest-. tahaksin välja tuua ainult ühe aspekti kompromissmuudatusettepanekutest, mida tutvustas Andrew. üldiselt ma olen teistes küsimustes temaga ühel meelel, aga üks kompromiss, kompromiss C. Econi raportöörid on jõudnud kokkuleppele selles, kuidas ametisse määrata järelevalveameti esimees. et hääletus toimuks nõukogus, aga parlament peab andma oma nõusoleku selline lahendus oleks äh, realistlikum ning võttes arvesse, et Econis selline lahendus leiti, siis äh, oleks meilgi mõistlik sellega leppida. see annaks parlamendile ka võimu ning see on ka realistlikum kui see, et parlament üksinda määrab selle inimese ametisse. võib-olla Andrew annaks siin võimaluse seda kompromissi selles suunas ka muuta. aitäh. aitäh, kolleeg. kas keegi veel soovib sõna? praegusel hetkel ei. sellisel juhul raportöör Paolo Rangel, palun. suur tänu. soovisin lihtsalt öelda, et minu raportis on ka see Scholzi ja kuue muudatusettepanekute osa, millega me nõus ei ole. oluline on siin aga uurida neid, äh, luua ka kompromissmuudatusettepanekuid, kus meil oli erimeelsuseid, ähm, see probleem on nüüd lahendatud. pangandusjärelevalve arvamuse puhul arvatavasti mingeid probleeme ei ole. ütleksin ka variraportöörina paar sõna Tafi arvamuse kohta. tahaksin kiita Andrew Duffy nende jõupingutuste eest kompromisside väljatöötamisel. kus on võetud arvesse ka Rahvapartei ja selle mõningate liikmete seisukohti võib-olla paar-kolm kompromissi on meie jaoks keerukad, aga siinkohal ei saa ma nende kohta lõplikult ei öelda, sest kohtun oma Rahvapartei kolleegidega alles pärast praegust koosolekut. üldiselt on kompromissid meie arvates piisavalt öö, äh, ulatuslikud, et see on, nad, et nad hõlmavad ka meie seisukohti. paar pro-, kolm probleemi veel on, mis, mida me üritame lahendada ja homme hommikul vast saame anda oma lõpliku sõna. aitäh! härra Tahv ma olen väga tänulik nende kommentaaride eest, mis puudutab järelevalveameti esimehe valimist. siis ma nüüd olen uurinud seda Econi komisjoni kompromissettepanekut kus öeldakse, et selle inimese määrab ametisse nõukogu pärast avatud äh, valimismenetluskorda ja pärast seda, kui Euroopa Parlament on oma nõusoleku andnud. minu seisukohast lähtudes on oluline see, et korraldatakse selle inimese jaoks ka kuulamine eraldi see ei tohiks olla sarnane menetlus, nagu eriesindaja Cathy Ashtoni puhul oli, kus inimene määrati ametisse ja suhtleb parlamendiga ainult telefoni teel, samal ajal kui ta kuskile mujale öö, lendamas on minu arvates selle ametisse määramise puhul peaks meil olema midagi jõulisemat, mis oleks lähemal ka meie volinike ametisse määramise menetluskorraga. ma olen kindel, et me suudame leida ka sobiva sõnastuse selleks. aga lihtsalt see, et parlament annab oma heakskiidu nagu Econi komisjon on ette pannud, siis see ei ole piisavalt selge. ja selle kallal tuleb veel töötada. aga meil on aega. sest Econ lükkab oma hääletuse edasi detsembrisse minu teada. Merci Merci, cher collègue. Notre collègue Tchaikovsky a voulu... Suur tänu, head kolleegid. Härra Tchaikovsky, kas tahaksite samuti midagi lisada? Olge hea. Mul ei ole tegelikult midagi väga revolutsioonilist öelda. Tahtsin lisada lihtsalt, et, et me teeme väga head tööd. Ilmselgelt. meil on kindlasti väga head äh, mõtted ja eesmärgid, aga vahel läheme liiga kaugele selles, äh, millised ambitsioonid meil on, võrreldes sellega, millised on aluslepingutes meile antud äh, pädevused. mulle tundub, et siin me oleme ehk liiga ambitsioonikad ja olen siin raportööridega ühte meelt. mis puudutab seda, et kuna enamus tahavad euroalaga liituda plaanivad riigid ka siduda järelevalve äh, juhtnõukogu niipea, nii palju kui võimalik, siis meie peame endalt küsima, mis on selles osas tehtav, mis mitte. Nende ettepanekute äh, osas, mida praegu me oleme näinud äh, EKONi, komisjoni TAFi ja teiste poolt, näib mulle, et me saame kokku leppida heas kompromissis, mulle meeldib see suund, kuhu Andri on suundamas, suundumas, aga äh, me peaksime leppima kokku eh, sellises ettepanekus, millega on kõik nõus. ja tahtsin kinnitada, et eh, Rahvapartei on igal juhul eh, seda meelt, kuhu see dokument praegu läheb, aga detailides lepime siis ajakohaselt kokku. ma arvan, et me peaksime olema nii tõhusad kui võimalik ja tulema välja lahendusega, mis aitaks järelevalvenõukogul kaasata nii palju liikmeid kui võimalik ja äh, mis puudutab äh, Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Keskpanga vahelisi suhteid, siis siin me peame võtma selliseid vastu, selliseid otsuseid, mis viiksid meid õiges suunas. suur tänu, head kolleegid, äh, teie kommentaaride ja sõnavõttude eest, tuletaksin teile meelde, et homme hommikul kell kümme 10 hääletab äh, EKONi komisjon äh, nende raportite osas ning ootame need tulemused ära. ja läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, mis on äh, siis arutelu, mis puudutab Euroopa rahvastikustatistikat La Commission euh, emploi. Euh, meil on ka üks teadaanne. me peame komisjoni seadusandlikule ettepanekule oma arvamuse ütlema äh, kiire, kiirmenetluse korras äh, ja üheksa muudatusettepanekut on juba esitatud äh, meie kolleegide poolt, äh, nii et äh, need kolleegid, kes on esitanud muudatusettepanekuid, võiksid meile tutvustada neid muudatusettepanekuid, kui nad seda soovivad ja tutvustada meile oma muudatusettepanekute eesmärki. ja kas on teil täpsustusi, täiendavat infot, mida te soovite teistega jagada? okei okay., monsieur Duff, vous avez la parole härra Tahv, palun. ma olen vaadanud Rahvapartei muudatusettepanekud üle ning mulle näib, et mõningad nendest kajastavad seda, et raportist on valesti aru saadud. komisjon püüab selgitada just äh, statistikat puudutavad tehnilisi küsimusi. kuidas äh, andmeid kogutakse ja nii edasi. komisjoni eesmärk ei ole muuta tänaseid äh, statistikameetodeid ja sel ettepanekul ei ole seost sellega, kuidas moodustub kvalifitseeritud enamus nõukogus. see on täiesti valejälgidele juhtimine, kui me niimoodi asja näeme. ja vastutava komisjoni raportöör on seda, on sellest valesti aru saanud. ja meie ülesanne on siinkohal juhatada see inimene tagasi õigetele jälgedele. D'accord. Uh, Monsieur Chaplin. Andrew, maybe I misunderstood what you said the, by mistake. So maybe you clarify thank before you. I make my comment. Yeah. Pardon, pardon. Uh, thank you, Chair. If I, yes. Suur tänu vaatasime selle ettepaneku sõnastust ja ütleksin, et äh, me oleme õigel teel, sellepärast et äh, on täiesti reaalne oht, et äh, kuna rahvastik on Euroopas aina mobiilsem, on terve hulk selliseid isikuid, eriti uutest liikmesriikidest, kes on elama asunud vanadesse liikmesriikidesse ning neid loetakse vanade liikmesriikide valijaskonna hulka. me teame, et rumeenlasi on näiteks kaks ja pool miljonit, kes elab äh, Rumeeniast väljaspool Äh, kuhu, äh, millise rahvastikustatistika hulka neid siis arvestata, arvetakse, kas äh, Rumeenia või, või teiste riikide hulgas, samamoodi on väga suur osa Poola kodanikest kolinud Ühendkuningriiki ja me peaksime rääkima sellest, et kodakondsus peaks lugema sellisel juhul või elukoht äh, või mis on rahvastikustatistika aluseks. demograafid jõudsid järeldusele, et nad peaksid ikkagi elukoha arvesse võtma, aga äh, samas äh, tekivad sellest poliitilised probleemid ja, ja see on ka meie muudatusettepanekute äh, ideoloogiaks olnud ja ma arvan, et see ei ole mitte äh,, mitte vale tee. härra Kvalteeri, palun. suur tänu. lugesin komisjoni kommentaare, mis puudutasid äh, vastutava komisjoni, tööhõivekomisjoni muudatusettepanekuid ja ma arvan, et äh, soovitan teil kõigil neid lugeda, sellepärast et see selgitab tõepoolest asja. tahaksin öelda, et äh, isegi itaallasena oleks kindlasti mõistlik äh, lugeda kodakondsuse järgi statistilisi andmeid, sellepärast et vastasel juhul oleks minu koduriik äh, kõige rahva, rahvarohkem riik äh, üldse Euroopas. aga see on ka traditsiooniline ja tavapärane meetod rahvastikustatistika järgi ja ÜRO soovituste järgi on kaheteistkuuline peri-, aja vahemik, see, mida kasutatakse. Mm, aga samas äh, meie määruses siin ei kasutata sellist lähenemist. Äh, siin pannakse paika äh, reeglite rakendamiseks lihtsalt ühtne raamistik. ja ka Euroopa Parlamendi kohtade jaotus ei lähtu mitte kodakondsusest, vaid äh, rahvastiku arvust. nii et nagu öeldud, äh, Euroopa Liidu kontekstis äh, tundub, et minu koduriik Itaalia oleks sellise muudatuse järgi väga soodsas positsioonis, aga ma kahtlen siinkohal, kas sellist muudatust nii suures ulatuses on vaja ellu viia nii et komisjoni ettepanek üleüldiselt tundub mulle loogilisem ning tänaste praktikatega ka rohkem kooskõlas Euroopa Liidu tasandil. mina uurisin äh, seda küsimust detailselt ja teie ütlete ning komisjon kirjeldab äh, olukorda kui staatus quo'd, mida pole muudetud ning äh, pidevalt käivad ettepanekud muuta seda kodakondsusepõhiselt, aga fakt on see, et praegu on liikmesriikidel väga palju paindlikkust äh, selles, äh, kuidas nad oma rahvaarvu näitavad ja defineerivad. Euroopa Liidu Schengeni ja muuga on see probleem, et erinevates liikmesriikides on erinev äh, äh, olukord, vahel on elukohajärgne registreerimine oluline, vahel mitte ja me toetume sellele paindlikkusele ning äh, olukord on olnud selline, et liikmesriigid on ise öelnud, äh, kui palju on nende rahvaarv ning komisjon on sellega arvestanud. nüüd aga on tavapärane elukoht kaksteist kuud, äh, mida on äh, teatud juhtudel väga raske paika panna. ja komisjonipoolne kompromiss on see, et kui me räägime komisjoni ja Eurostati definitsiooni järgi, siis paindlikkust lubatakse, nii et tavapärane või alaline äh, Äh, elukoht, registreeritud elukoht äh, on endiselt termin, mida võiks kasutada. kui see paindlikkus aga kõrvale heidetakse ning äh, me hakkame vaatama, kuidas on kasulik kvalifitseeritud häälteenamuste jaoks nõukogus, siis tavapärane elukoht või, või ajutine alaline elukoht, väga raske on neid asju eristada ning Äh, juurikomisjon ja teised äh, ja mõningad liikmesriigid on öelnud, et see on väga mm, tundlik küsimus, äh, uuringuid pole läbi viidud, komisjon on öelnud, et me mm, teeme erinevaid simulatsioone, uuringuid ning vaatame, kas alalist elukohta on võimalik kuidagi tuvastada liikmesriikides ja kuidas see mõjutab seda, milline rahvastikupilt meie riikides on. mina toetan igal juhul seda ideed et me oleme õigel teel ning äh, uurime seda paindlikkuse võimalust. ma ei toeta seda, et väga äärmuslikud ettepanekud läheksid läbi, et me muudaksime selle aluse äh, kodakondsuspõhiseks, aga me peaksime vähemalt toetama seda ideed, mis siiani on olnud äh, domineeriv, nimelt paindlikkus ja Äh, mitte ei lisaks siia uut kategooriat, mis on praegu veel jälle proovimata, aga samas muudaks äh, väga oluliselt seda, kuidas me rahvastiku arvu arvutame. ning tahaksin veel lisada, et äh, lisaks kõigele eelmainitule on vastavalt Van Rompuy ähm, kirjale eelarvestamise küsimus, et praegu on eelarvestamise puhul ebaselge, kas äh, me räägime kategooria üks paindlikkus või äh, kategooria kaks paindlikkus puudub nõukogus ja vastavalt eelarveliste vahendite jagamine siis äh, rahvaarvu kohaselt. igal juhul äh, tuleb nendele küsimustele tähelepanu pöörata, aitäh. suur tänu, kolleeg Hefner, palun. Yes, thank you. Well, to, to... suur tänu, et lühidalt teha, siis lisan, et mina ka ei näe praegu, millist lisandväärtust tooks praegu ette pandud muutus. vastupidi, ma näen, et see tekitab probleeme juurde, sellepärast et aluslepingutes endas on öeldud, et me räägime rahvaarvust ning uued kategooriad tekitaksid hulgaliselt tehnilisi küsimusi Äh, palju on vaja uust, uut andmete vahetust äh, ja ma ütleksin, et igal juhul Pandora laeka me niimoodi avame, ma ei näe mingisugust loogikat selle taga ja ma soovitaksin ikkagi rääkida siin rahvaarvust, nii nagu on olnud siiani. suur tänu, kolleeg Viiland, palun. suur tänu, jah, ma pean ütlema, et äh, põhimõtteliselt üllatab mind selle debati olemus, sellepärast et äh, Äh, loomulikult äh, tööhõive äh, komisjonis ma saaksin sellest arutelust veel aru, kui me räägiksime tööturust, ma saaksin aru, aga samas ei saa ma aru, mikspärast me siin komisjonis ei ole selle asja tuumani jõudnud, äh, sellepärast et äh, iga kett on täpselt äh, sama tugev kui tema kõige nõrgem lüli ja me võime olema, olla oma õigusaktides nii konkreetsed, kui me tahame, aga kui üks osa on nõrk, siis on kogu seadus nõrk ja mina isiklikult usun, et pikas perspektiivis Äh, on rahvastiku mõistet kasutades äh, siin äh, proovitud hägustada, sellepärast et tegelikult on oluline valimisõigus ja see on loomulikult ka igas liikmesriigis oluline, esiteks mitte kõik ei ole valimisõiguslikud, kes maal elavad ja igal valimisel nad niikuinii osaleda ei saa. nii et äh, siin tuleb veel eraldi jaotamine meie jaoks. nii et äh, me praegu taome seda ühte rauda siin, aga jätame mõningad aspektid äh, kõrvale. mina isiklikult äh, oleksin nõus ka sellega, et jätame asjad nii, nagu nad on, aga mis puudutab äh, tööturu äh, Äh, statistikat ja sealseid kaalumisi, siis me peame ka siin komisjonis äh, selle teemaga hakkama väga tõsiselt tegelema. härra Brons, palun, teil on sõna. Yes, I'm, I'm less concerned with the mulle äh, äh, valmistavad vähem statistilised meetodid äh, muret, kuivõrd sisu on olulisem. see raport siin räägib äh, Äh, keerulistest demograafilistest väljakutsetest äh, viitab sündimusstatistikale, äh, vanurite statistikale ning liikuvatele rahvaarvudele ning sellele, kuidas see mõjutab rahva esindatust. aga keegi ei räägi suurtest muudatustest, mis on kuuekümne ja enama aasta jooksul toimunud rahva algetes Lääne-Euroopa linnades Ida-Euroopa äh, riikidel seisab see kõik veel ees. Äh, Euroopa Liidu äh, erinevad alusdokumendid, sealhulgas Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia räägib sellest, et sisserännu nüüd sisse tuues on võimalik tasakaalustada demograafilist auku ning seal eeldatakse, et Äh, migrandid siis ka võtavad omaks äh, Euroopa väärtused ja kultuuri. Äh, põlisasukad Euroopas reageerivad sellele lihtsalt kolides välja suurematest linnadest ja, ja elada, asuma, elades kusagil mujal. nii et selline statistiline muudatus on fakt, aga sellest siin dokumendis üldse sõnagi ei räägita ja siin äh, viidatakse statistika heterogeensusele, aga midagi rahvastiku heterogeensusest ei räägita. suur tänu. järgnevalt saab sõna äh, komisjoni esindaja proua Clemenceau. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt komisjon tahab avaldada tänu toetuse eest sellele määrusele teie sekkumiste järgi on selge, et te tahate ühtset raamistikku Euroopa rahvastikustatistikale. ilmselgelt on oluline, et demograafiline statistika oleks äh, jagatud ühiste definitsioonide järgi. selle määruse puhul on kaks põhilist eesmärki, esiteks eh, defineerida ja luua alus rahvastikustatistika kogumiseks eh, regionaalsel ja riigi tasandil ja nii, nagu debatis välja tuli, me võimaldame paindlikkust, me tahame, et tavaelukoht, mis siis tähendaks äh, kaheteistkümnekuulist riigis viibimist, see oleks komisjoni definitsioon. aga mis puudutab kvalifitseeritud äh, häälteenamust, siis äh, me ei saa lubada, et paindlikkus oleks ka siin arvesse võetud. praegusel hetkel, kui me tagame täieliku paindlikkuse, siis see tähendab, et me Äh, dubleerime neid andmeid ja Rumeenia puhul me näeme, et kaks miljonit äh, Rumeenia elanikku ei arvestata mitte ainult Rumeenia ametlikku statistikasse, aga ka Itaalia ja Hispaania statistikasse. nii et praeguses, praeguse olukorraga edasi minna ei saa, äh, kui me tagame paindlikkust, aga samas loeme needsamad inimesed mitmete riikide elanikkonna hulka nii et oluline on kvalifitseeritud häälteenamuse puhul see, et me piiraksime oma definitsiooni konkreetsemalt. Äh, millist definitsiooni siis kasutada? meil on rahvusvahelise soovituste järgi äh, ÜRO oma nimelt, mis on kokku lepitud päris pika rahvusvahelise tasandi debati järel ning pärast äh, aastate pikkust arutelu oleme me jõudnud alalise elukoha juurde, mida loetakse kaheteistkümnese kuuse perioodi jooksul. nii et me oleme lähtunud sellest rahvusvahelisest lähenemisest ja ÜRO definitsioonist. mis puudutab kodaniku staatust, siis seda kodaniku äh, definitsiooni ei ole rahvusvahelisel tasandil kunagi kasutatud, see on tehniliselt väga keerukas, sellepärast et see eeldab andmete vahetust äh, kõikide rahvusvahelise tasandi osalejate vahel ning me ei kujuta ette, et selline andmete jagamine üldse võimalik oleks, nii et tehniliselt ähm, on see võimatu ja sellepärast alalise elukoha definitsiooni me toetame üheaastase perioodi jooksul, sellepärast et see on rahvusvaheline soovitus ja see on ka teiste määrustega, mis täna juba jõus on, vastavalt siis rändestatistikale ja ka rahvaloendusele praegu jõus on, aitäh. Monsieur Chaplin, vous avez la parole härra Šeflin. suur tänu. teen lühidalt. ma saan teie argumentidest aru, aga esindatus on minu jaoks poliitiline kategooria ja seda ei saa demograafiliselt oma suva järgi ja mm, kasutada kui me ei lähtu kodakondsusest, siis ta, siis võib tekkida olukord, kus äh, Ühendkuningriigi äh, Euroopa Parlamendi liikmed esindavad poolakaid, äh, Hispaania rahva, Euroopa Parlamendi liikmed esindavad rumeenlasi ja nii edasi ja nii edasi, ma ei tea, kas nad suudavad seda teha, me võime siin jällegi pöörduda tagasi Euroopa registri mõtte juurde, mõned teist ehk mäletavad, et me rääkisime juba sellest, kui me rääkisime Euroopa üledest, ülestest valimisnimekirjadest ma saan aru, et olukord on raske, aga kui me räägime Euroopa kodakondsusest, siis äh, ähm, Euroopa register peaks hoolimata kõigist raskustest äh, olema õige lahendus. suur tänu, äh, vabandan, et mind polnud varem kohal. ja härra Tšartšovski. With Georgi, but, but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 Äh, ei ole mul tegelikult äh, olukord minu jaoks problemaatiline, sellepärast et meil on juba aluslepingutes kõik paigas, aga nõukoguga teoses tekib minul, minul probleem äh, ja nõukogu esindatus, mis on praegu lähtuvalt kodakondsusest ja kodakondsuse loogikast, siis süsteem, mis puudub piisav paindlikkus ja see valmistab mulle muret ja samuti see küsimus, mida ma juba mainisin, kui me peaksime eelarvest koostama vahearuande ja sellega seoses kaasneb võimalus äh, vaadata üle liikmesriikide eraldised, äh, siis äh, võib tekkida veel täiendavaid probleeme. mul on üks küsimus komisjonile, kas te olete läbi viinud mingisuguseid simulatsiooniharjutusi? või olete te analüüsinud, kuidas see nõukogu häälte jaotavust mõjutaks? suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Tahv. suur tänu! ma loomulikult töötasin selle kallal seoses oma riigiüleste valimisnimekirjade raportiga on täiesti selge, et on kakskümmend seitse erinevat ja pahatihti vastuolulist määratlust kodaniku kui sellise kohta Euroopa Liidus. ja selles valdkonnas lõimimist ei ole sellisel määral vähemalt mitte, kus oleks võimal-, et oleks võimalik ühiselt määratleda Euroopa kodanikku. märksa praktilisem ja mõistlikum oleks lähtuda ÜRO konventsioonist mis käsitleb rahvastikustatistikat ja millest me oleme siiani lähtunud. aluslepingust lähtudes on nõukogu kvalifitseeritud häälteenamuse põhimõte selline, mis tugineb ko-, rahvastiku arvule, mitte kodakondsusele. meie arvamus on oluline, aga põhimõtteliselt tehniline kuid olen täielikult nõus härra Villandiga. et ähm, tööhõivekomisjon kui äh, juhtkomisjon peab selle teemaga tegelema äh, ja ma ei tea, kuidas nad on praeguse seisukoha ja kuida-, kuidas on jõutud üldse selleni, et nemad on juhtkomisjoniks. jätkame arutelu sellepärast et nüüd soovib sõna härra Gualtieri ja siis kuulame, mida on komisjonil öelda. härra Gualtieri. tegemist on huvitava teemaga, nii et tahaksin oma kolleegidega siin pisut arvamusi vahetada. kõigepealt avaldan ka omalt poolt toetust härra Viilandi seisukohale, et ähm, tõesti on ähm, üllatav, et selline raport ähm, anti tööhõivekomisjonile, kuivõrd tegemist on temaatikaga, mis käsitleb äh, institutsioonilist poliitilist ülesehitust Euroopa Liidus ja vähemalt artikkel äh, neli oleks äh, pidanud, vähemalt artikkel neli oleks pidanud olema meie põhiseaduse komisjoni pädevuses. aga nüüd sisu juurde Rafal on üritanud äh, poliitiliselt äh, meid lepitada, kuid ähm, puhtalt ratsionaalsusest lähtudes, äh, kui me ühte inimest ei saa lugeda kaks korda, tuleb lähtuda ühtlastest tingimustest. Itaalia huvides oleks äh, kodanikus äh, kodakondsus, sellepärast et Itaalial on rohkem kodanikke kui Saksamaal. kuid äh, lepingus, praeguse, praegu aluslepingus lähtutatakse rahvastiku arvust ja ma arvan, et teised riigid ei lepiks sellega, et kodakondsus on edaspidi arvutuste aluseks. sellisel juhul aga peaks rahvastiku arvu puhul mm, lähtuma rahvusvahelistest valemitest, mille abil meil õnnestuks vältida seda, et me ühte inimest loeme kaks korda praegu võib tekkida suurte erinevuste oht tulenevalt sellest, et äh, näiteks miljonit inimest loetakse kaks korda. võib-olla me peaksime selle üle põhjalikumalt järele mõtlema, meil ei olnud praegu aega nimetada oma raportöör, raportööri ja ma tahaksin äh, teada, kas on võimalik ehk aega juurde saada, kas võiksime ehk äh, komisjoni, juhtkomisjoni otsuse üle vaadata ja komisjoni ümber valida äh, ja praegu ma leian, et loogiliselt on komisjoni algne ettepanek tugevam. suur tänu! proua Clemenceau, palun, annan teile sõna vastuseks jah, thank you very, very much, so I don't think suur tänu! tegelikult minu meelest ei olnud ühtegi uut asjaolu, mida välja toodi, võib-olla ainult, mis puudutab neid äh, simuleerimisüritusi ja ma võin vastata teile, et ei, me ei ole veel täpselt ähm, simulatsiooni läbi viinud, sellepärast et mitmetes liikmesriikides äh, on veel vaja teha tööd äh, selle nimel, et määrata ära nii-öelda Äh, resident, äh, tavaresidendi mõiste ja me ei tea, mis äh, on kõigi selle, kõige sel-, kogu selle protsessi lõpptulemus, aga igal juhul me kavatseme seda teha, ma tõin siin Rumeenia näite ja on selge, et igal juhul on sellel üsna suur tähtsus. Grazie, allora mi pare che quest'argomento sarà ripreso. suur tänu sellisel juhul käsitlevad seda küsimust nüüd kohe koordinaatorid omavahelistes aruteluses ja ma näen juba, milline on raportööri seisukoht nüüd pausi ja jätkame koordinaatoritega, sellega on komisjoni koosolek täna pärastlõunaks lõppenud ja jätkame edasi koordinaatorite keskis. suur tänu!